mul on üks teadis, härra Carlos Jimenez Tehu äh, on esimesest äh, augustist äh, alates tagasiastumise palve ostnud ja vaba ametikoht Äh, on siis alates sellest kuupäevast olemas ja sellest antakse asjaomasele liikmesriigile teada vastavalt meie kodukorrale ja kõik, kes mind veel kuulevad, teile ma äh, soovin kaunist koduteed ja kaunist suve, aga ma soovin ka, et te võimalikult kiiresti saalist lahkuksite, sellepärast et äh, siis me saame hääletuse selgitustele pöörata sellele vajalikku tähelepanu ja nüüd alustame siis hääletuse selgitusega, palun, härra kolleeg, kas teil on kodukorraline küsimus? Herr Präsident, ich habe volles Verständnis jaa, härra president, ma mõistan täiesti, eh, et te ei tahtnud seda arutelu enne jätkata ja ma olen eh, rahul teie eh, koosoleku juhtimise oskusega, te teete seda kõike väga hästi. ja ma tänan teid. Wir kommen zu den Stimmerklärungen ja nüüd hääletuse selgitused, kõigepealt eh, hääletuse selgitused, mis puudutavad Ukraina resolutsiooni ja härra Tšännok, eh, kes kõneleb oma fraktsiooni nimel ja seetõttu on tal ka kaks minutit kõneaega. E härra juhataja, ECR fraktsioon tervitab Porošenko uue presidendi ametisse valimist, kes